iga üksikisiku õigust usuvabadusele, olgu see Pakistanis või kusagil mujal. suur tänu tähelepanu eest. The... suur tänu, volinik, nüüd on äh, Pakistani puudutav arutelu lõppenud, olen saanud äh, seitse resolutsiooni eelnõud, äh, hääletus toimub kohe pärast järgmist kahte arutelu. järgmine teema puudutab Brasiiliat, Cesare Battisti väljaandmist. meil on kuus resolutsiooni autorit ja kõigepealt annan sõna proua Pitsotole, palun. suur tänu. rahvusvaheline õigus näeb ette seda, et poliitiline põgenik on see, keda kiusatakse taga kas usuvabaduse või sotsiaalse ku-, usulise või sotsiaalse kuuluvuse tõttu selles riigis, mille kodakondsus tal on. see ei ole aga nii Cesare Battistiga. hoolimata kaitsest, mida ta aastaid Prantsusmaalt saa-, sai, on tegemist lihtsalt mõrvariga, ta on süüdi neljas mõrvas ja poliitilistel põhjustel on ta ennast varjanud selleks, et vältida vanglakaristust. ja on täiesti uskumatu, et Brasiilia, mis on ju nii suur riik, on loobunud äh, selle inimese väljaandmisest, tegemist ei ole poliitpõgenikuga ohvrite pered tahavad, et see inimene toodaks kohtu ette. president Lula on käitunud väga ülbelt ning Itaalia valitsus ei tohi selles olukorras olla üksi. Euroopa Liit peab kasutama ära kõiki diplomaatilisi vahendeid selleks, et äh, tuua et äh, anna, antakse välja härra Batisti, isegi kui see tähendab seda, et me peame äh, peatama ajutised lepingud Brasiiliaga. suur tänu, palun proua Jäätenmägi. tuomiovallan riippuma- suur tänu, kohtu sõltumatus ja õigusriik on demokraatia aluspõhimõtted. iga üksikisik omab õigust õiglasele kohtupidamisele. ja sõltumatute kohtute otsuseid tuleb respekteerida. praegusel hetkel on Brasiilia kõrgeim kohus võtnud vastu otsuse, mille alusel võiks härra Batisti välja saata. Itaalia on otsustanud väljasaatmist paluda ja kõikidest reeglitest on kinni peetud Äh, Euroopa Inimõiguste Kohus ei ole olnud nõus härra Batisti edasikaebust arutama, nii et äh, kõik küsimused on siinkohal vastatud. nüüd peavad äh, tegutsema Brasiilia võimud, nad peavad tege-, tegutsema nii, et õigus pääseks võidule, nad peavad härra Batisti välja andma, ma loodan väga, et Euroopa Liidu välisteenistus annab oma parima, et tagada, et õigusriigi põhimõtet järgitakse, aitäh! Now, suur tänu, nüüd on sõna härra Romeva Iruedal kaheks minutiks. suur tänu! ma ei kavatse varjata seda, et ma tunnen ennast selles teemas veidi ebamugavalt ning ka selle olukorra tõttu. kokkuvõttes on tegemist olulise teemaga, aga samas mõjutab see nii Itaaliat kui ka Brasiiliat ja on mitmeid erinevaid kohti, kus sellest teemast peaks rääkima, aga ma ei oska öelda, kas sellest peaks rääkima siin. kas tõesti me peame rääkima sellest inimõiguste küsimuste all? Tee, ütlen seda suure austusega ja väljendan juba ette ära, et ma olen täiesti solidaarne terrorismi ohvritega igal pool maailmas, ka selle konkreetsel juhtumil, aga peaks ikkagi mõtlema küsimuse üle järele laiemalt, et kuidas nüüd on nii, et sellised küsimused jõuavad siia meie äh, neljapäevase pärastlõunasele sessioonile, samas on ju käimas täiesti õige menetlus nii et meie fraktsioonil on raske sellist asja toetada ja seega jääme erapooletuks. mitte sellepärast, et me ei peaks selle teemaga tegelema, vaid me lihtsalt arvame, et see ei ole ei õige aeg ega koht, kus sellistest küsimustest rääkida. The... suur aitäh, nüüd on sõna proua Angelilil. selle resolutsiooniga kutsume üles Euroopa Liidu institutsioone selleks, et nad oma diplomaatilist rolli täites annaksid õiguse otsustele, mis on juba tehtud. Euroopa Parlament nõuab, et põhiõiguste harta ei oleks mitte mingisugune paberihunnik ja et kodanikud ei oleks vaid lihtsalt tarbijad, vaid õiguste omanikud, põhiõiguste omanikud, mis on võõrandamatud. ja selles vaimus kuulasime ära ka Batisti ohvrite pereliikmed, ohvrid mõrmati oma pereliikmete ning laste ees ilma igasuguse põhjuseta. nii et südamest ning samuti juriidilistele põhjustele toetudes tahame, et ta välja antaks. me paluksime ka üks minut vaikust ohvrite auks. oli, Reigo. härra Sassooli, palun. lugupeetud president, kallid kolleegid, täna siin peame meelde tuletama seda, et Euroopa Parlament peab olema institutsioon, mis on väga lähedane kõikide terrorismi ohvritega ning võitlema õigluse eest resolutsioonis, mida me hetke pärast hääletame, tuletame meelde, et Brasiilia ning Euroopa Liidu vahelised suhted põhinevad vastastikusel tunnustamisel ning samuti põhiõiguste järgimisel. seega ei ole meil mingisuguseid probleeme oma sõbralikes suhetes Brasiiliaga. härra Batisti mõideti süü-, mõisteti süüdi Itaalias neljas mõrvas ning tal olid kasutada kõikvõimalikud juriidilised garantiid. tema advokaat oli kohal kõikides menetluse astmetes, kõikides kohtuastmetes viidi menetlus läbi nii, nagu peab ja otsus oli selline Prantsusmaa, kus Batisti varjus, otsustas juba kahe tuhande neljandal aastal rahuldada Itaalia väljaandmise nõue, võttes arvesse härra Batisti öö, äh, kuritegusid ning samuti äh, seda, et ta nendes kuritegudes süüdi mõisteti. Cesare Battisti on kurjategija. nüüd aga Brasiilia otsusest on üsna raske aru saada, Brasiilia võimuorganid ei andnud talle poliit- põgeniku staatus, mis oleks, oleks ju üks põhjuseid, millel toetudes oleks võimalik väljaandmise valdkonnas ähm, alla kirjutatud lepingule Brasiilia ning Itaalia vahel, et oleks võimalik see leping ajutiselt peatada härra president, me esindame siin põhiõiguste Euroopat, kõikide õiguste Euroopat ning ohvrite õiguste Euroopat. ohvrite õigus seisneb ka selles, et tuleb ikkagi süüdi, süüdlane kohtu ette tuua. suur tänu, härra Tšernetski, järgmisena palun. härra president, daamid ja härrad. ma ei ole itaallane ega brasiillane ma olen liikmesriigi kodanik ning mina ei taha, et Euroopa Liit oleks asümmeetriline. mina tahaksin, et, et oleks nii, et samu õigusi antakse mõrvarile ja mõrvatute perekondadele, see on vastuvõetamatu. see on põhimõtete küsimus, see on inim-, ja Euroopa põhimõtete küsimus ning ma usun, et praegusel juhul kus isikuna, kes ei ole nii emotsionaalne selles küsimuses, võin ma objektiivselt väljenduda ning saan selgesti öelda, et siin on tasakaalutus mängus. ja meie valijad, meie maksumaksjad ei saa sellest selgesti aru. ja Brasiilia ülemkohtu otsust otsus ei ole arusaadav inimestele, kes seda on lugenud ka detailselt no.. suur tänu. nüüd äh, fraktsioonide esindajad, Maarja Maura esimesena saab sõna Rahvapartei poolt. suur tänu, härra president, volinik, härra Rueda eile oli väga liigutav pressikonverents meil siin parlamendis ning nende äh, Cesare Battisti mõrva ohvrite perekonnad olid kohal ning nad näitasid, käitusid väga väärikalt ja soovisid, et me vaataksime uuesti seda, mis toimunud oli, see ei ole mitte mingi vendeta, vaid lihtsalt õiglus peab võimule, võidule saama. ja Cesare Battisti tuleb välja anda ning selleks, et see juhtuda saaks, sellele peaks kaasa aitama ka meie resolutsiooni ettepanek, nõnda et parlament saaks autoriteetsel ja usutaval viisil oma sõna öelda ja ei ole tegemist mingi vendetaga, õiglus peab valitsema. Euroopa Liit on poliitiline projekt, meie oleme oma väärtused ja ideaalid siin kokku toonud ja ühendanud selleks, et äh, likvideerida totalitaarne ideoloogia ja vägivald, samuti terrorism ning selleks, et see projekt valmis saaks, siis me peame meenutama seda, et on tarvis õiglus jalule seada ja mitte mingit vendetat siin ajada. On behalf of the socialist and democrats, senor Šusta. suur tänu, härra Šusta, palun sotsiaaldemokraatide nimel. härra president, kolleegid, härra volinik. liigagi sageli juhtub, et mõne riigi intellektuaalid või institutsioonid keelduvad mõistvast äh, Itaalia terrorismi olemust, nad äh, avaldavad kõhklusi meie justiitssüsteemi kohta. ja arvestades, et see on tõenäoliselt ka põhjuseks, miks äh, keeldutakse härra Batisti väljaandmiseks, valm-, andmisest, siis me peaksime selle hukka mõistma. Cesare Battisti on vastuoluline figuur ta on võidelnud ühe ideoloogia nimel, mis on muutnud ta kurjategijaks. teistes riikides olnud sarnaseid olukordi, aga mitte ükski riik ei ole teinud seda, mida Itaalia tegi. Itaalia terrorismiperioodil tegutses ühtselt. meie tahaksime, et äh, Batisti antaks Itaaliale välja paljud äh, endised terroristid on nüüdseks juba rehabiliteeritud. see ei ole poliitiline tagakiusamine, see on vajadus äh, väljaandmiseks. Äh, kuue nimel proua Figureido, palun. suur tänu, härra president. me räägime siin teemast, mis tegelikult ei ole kiireloomuline küsimus kuigi meil ei ole kiireloomulistest küsimustest puudu, mõtleme näiteks äh, ametiühingute liikmete arreteerimise peale Kolumbias, Honduras'es või Palestiina äh, okupeeritud territooriumite küsimus. kui te tahate rääkida Brasiiliast, siis oleks kõige kiireloomulisem näidata üles solidaarsust nende inimestega, kes on kannatanud Rio de Janeiro äh, piirkonnas ähm, üleujutuste all või öö, äh, tuleks olla solidaarne nende inimestega, mis on põhjustatud sadade inimeste ümberasustamiselt. ja on kahetsusväärne, et Euroopa Liit ei ole võtnud sõna äh, nendes küsimustes, komisjon peaks samuti, on ju näidanud üles solidaarsust äh, uue Brasiilia presidendiga ja tahaksime siin tervitada proua Dilma Roussefi, kes on uus Brasiilia president meie näitame üles oma solidaarsust ning sümpaatiat üleujutuste ohvritega ja kõikide looduskatastroofide ohvritega. tahame rõhutada seda vajadust, et tuleb respekteerida legitiimsete kohtuasutuste otsuseid Cesare Battisti kohta on tehtud otsust kõrgemates kohtuinstantsides ja seega teeksin ettepaneku võtta see resolutsioon tagasi, et üldse mingit otsust vastu ei võetaks. nüüd äh, härra Ceroni tõstis siin oma sinise kaardi. jah, härra president, tahaksin reageerida meie kolleegile, öeldes, et on ka teisi kiireloomulisi küsimusi öeldes, et vastupidiselt paljudele teistele juhtumitele, mis tõesti samuti väärivad meie tähelepanu, on siin tegemist siiski kiireloomulise juhtumiga, sest et see ei puuduta mitte ainult Euroopa Liidust väljaspool olevat riiki, vaid ka ühte Euroopa Liidu liikmesriiki. tegemist on Euroopa Liidu kodanikega, kes mõrvati või kes on nüüd halvatud, need on Euroopa Liidu kodanikud Äh, proua Figueiredo, kas te soovite vastata? ma olen seda juba öelnud ja kordan selle veel kord üle, et tegemist ei ole tõeliselt kiireloomulise küsimusega. me teame, et täiesti äh, seadusjärgsed asutused Brasiilias tegelesid selle küsimusega, Itaalia kodanik on Eh, kinni peetud Brasiilias ja nüüd lihtsalt öeldakse, et Euroopa Liit ei ole avaldanud survet Brasiilia vastavatele asutustele, aga me peame laskma neil teha otsuse eh, piisava aja jooksul, on mitmeid kiireloomulisi küsimusi, ka Brasiilias näiteks üleujutuste ohvrid, rohkem kui seitsesada inimest hukkus üleujutuste käigus. senor Angelili veel üks sinise, sinine kaart on üles tõstetud proua Angelilli. tahtsin esitada küsimuse proua Figureidale. kas teile ei tundu, et kolmkümmend aastat on mööda läinud, sest saadik, kui need inimesed on mõrvatud, kas kolmkümmend aastat ei ole küllalt piisav, et lõpuks ka õiglus võidule saaks? annan Figureido. proua Figureido já eh, dissemos e voltamos a repetir, senhor presidente, que se trata. olen seda öelnud enne ja kordan veel. mis meil siin kaalul on, kaalul on see küsimus, see viis, kuidas me käsitleme seda küsimust. me käsitleme seda küsimust ajal, mis on pühendatud kiireloomulistele küsimustele aga mida kolleeg ütles just, on täiesti selge sellest, et seda teemat oleks võinud käsitleda ka mingil muul ajal. ja see ei vasta tõepoolest nendele põhjendustele või ta ei ole põhjendatud samal ajal kui seitsesada ohvrit eh, Brasiilias eh, on, on meil üleujutuste tõttu. tänan, eh, saite vastuse ja nüüd on järgmine kõneleja, härra Provera. suur tänu, härra president Cesare Battisti ei ole mingisugune romantiline kangelane, nagu mõned seda arvavad. tegemist on kohutava mõrvariga, kes on süüdi mõistetud sellepärast, et ta mõrvas nelja, neli inimest. ta sai siis varjupaika Prantsusmaal Mitterrandi doktriini all, teda kaitsti ning idealiseeriti ja seda tegevust juhtisid mõned Prantsuse vasakpoolsed Äh, idealistid. nüüd äh, päästeti ta president Lula ebaõige otsuse le äh, tuginevalt ja otsus, mis tehti kindlasti poliitilistel põhjustel ja mitte mingitel muudel põhjustel. lugupeetud kolleegid ja lugupeetud härra volinik, me ei nõua mitte ainult seda, et järgitaks kahepoolseid lepikuid ning õigusalaseid reegleid, vaid kindel on ju ka see, et ükski ideoloogiline põhjendus ei saa õigustada mõrva ega karistamatust. siin on ikkagi ka eetiline, moraalne küsimus, tuleb ju hüvitada kahju ohvritele, süüdlane peab kandma oma karistust, see on igasuguse korraliku ühiskonna aluseks. suur tänu, järgmiseks kõnelejaks on härra Jakolino. härra president, kolmkümmend üks aastat pärast Batisti ohvrite vere valamist ei ole seda kõike ikka veel unustatud. pereliikmed, keda me Strasbourgis pressikonverentsil eile ka kuulasime, on selleks, sellest elavaks näiteks endine Itaalia valitsuse justiitsminister on teinud tohutuid pingid, pingutusi selleks, et õigus jalule seatakse Batisti asjas. ohvrid, ohvrite pered, Itaalia, Itaalia rahvas ja Euroopa Parlament äh, on nüüd äh, samuti nõudnud õiguse jalule seadmist täna tänu sellele resolutsioonile ning nõuda samuti ka äh, Cesare Battisti väljaandmist, tegemist on kurjategijaga, terroristiga, äh, otsus tehti täiesti tavalises kohtuasutuses ja nüüd tuleb seda otsust ka järgida selleks, et teha lõpp sellele tohututele kannatustele, mis kestavad juba nii palju aastaid suur tänu, vaba mikrofon, jällegi on mul peaaegu kakskümmend nime nimekirjas, kas see on sinine kaart või sõnasoov? sinine kaart. küsimus eelmisele kõnelejale. kas teil oli üleval sinine kaart ja te soovisite esitada küsimuse eelmisele kõnelejale? ei, selge niisiis, kolleegid, veel kord, meil on probleem, mul on umbes kakskümmend inimest nimekirjas. seekord ma annan sõna ainult nendele, kes ei saanud sõna Pakistani juures. see tähendab kuus või seitseteist, kui teil selle vastu midagi ei ole. ja kõigepealt annan sõna härra Fidanzale. suur tänu, president tegemist oli väikese kurjategijaga, väga intelligentsega, kes hakkas tegelema poliitikaga. me ei soovi vendetat, aga me soovime õiglust. mitte lihtsalt vanglakaristuse tõttu, vaid äh, sellepärast, et õiglus on oluline Cavalino, see mees, kes värbas Batisti siis, kui ta oma väikeste kuritegude ees vangis oli, tema on tõeline kuritegija. tema peaks olema vangis, tema öö, äh, mõisteti süüdi neljaks, äh, nelja mõrva eest, ta põgenes kõigepealt Mehhikosse, siis sealt edasi ja teda kaitstakse rahvusvaheliselt nagu mingisugust suurt romantilist kande, äh, kangelast see ei ole poliitiline tagakiusamine, nagu väidavad mõned vasakpoolsed intellektuaalsed, vaid see on äh, õiguse soov. ma vaidlen vastu teie otsusele anda sõna ainult nendele, kes ei rääkinud Pakistani teemal. tegemist on hoopis teise teemaga ja siiani öö, äh, on see olnud lusofoonide ja Itaalia armastajate vaheline eh, debatt, aga võib-olla saaksid nüüd ka mõned teised sõna. ma mõistan, et see on teine äh, debatt, aga mul ei ole enam rohkem aega ma tahan anda võrdse võimaluse kõikidele, kõikidele nendele, kes ei rääkinud eelmise teemal, samuti iga fraktsiooni esindajatele. ja ma olen täiesti teadlik sellest, et sõna võtsid peamiselt Itaalia kolleegid, nii et äh, nüüd kavatsen sõna anda peamiselt mitte äh, Itaalia kolleegidele, proua Korhola, palun. suur tänu, president ma mõistan täielikult mõnede kolleegide frustratsiooni, kui nad räägivad selle teksti äh, kiireloomulisusest, kui äh, president Lula otsustas äh, mitte, mitte batistid välja anda, siis äh, Berlusconi otsustas äh, suursaadiku äh, koju kutsuda, nii et see tekst on tegelikult osa sellest poliitilisest võitlusest. see inimene on hoidunud kõrvale õiguse eest äh, üle kahekümne aasta, vastasel juhul oleks ta praegusel juhul vanglas kandmas eluaegset vanglakaristust. me peame lähtuma õigusriigi põhimõttest, kui kriminaali peetakse poliitiliseks pagulaseks, siis mina sellega nõus ei ole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 kahe poole vahel ja kui justiitskoostöö oleks hea, siis öö, äh, oleks öö, äh, veelgi parem. ja kui äh, Cesare Battisti, kes nelja mõrva eest on süüdi mõistetud, peaks lõpuks ikkagi ka selle karistuse kandma. Nende kahe riigi vahel on väljaandmisleping olemas Itaalia ja Brasiilia vahel ning me kutsume üles Brasiiliat sellest kinni pidama. see juhtum on väga poliitiline, politiseeritud eh, ja me peaksime selle üles võtma Brasiilia uue presidendiga. proua Verja, suur tänu, kallid kolleegid, mind üllatab eh, väga see, et eh, neljapäeva pärastlõunal on siin nii palju inimesi kohal. mina mina olen siin alati neljapäeval kohal, aga tõesti on väga huvitav, et nii palju äh, huvilisi on nüüd inimõiguste küsimuses siia kohale jäänud. ma olen väga rahul ja õnnitlen teid. kuigi mulle tundub, et peamiselt on siin kohal itaallased, ega nad üldiselt nemad ju inimõigustest huvitatud ei ole. Vous voulez vous exp- kas te tahate võib-olla selgitada seda, siis nii et tehke seda mikrofoni. nii et see on lihtsalt selline isiklik äh, kahtlusavaldus. Te olete itaallane, mina olen prantslane. nii et ükskõik, kes võib siin konstateerida, et siin on kohal ikkagi suur hulk Itaalia äh, parlamendiliikmeid, mis on äh, neljapäeva pärastlõuna kohta väga haruldane, ma olen siin kohal kõik neljapäevased pärastlõunad, mina olen siin alati kohal nii et äh, laske mul rääkida. Uh, kolleegid, palun vaikust, ütleb härra president. ma ei kannata seda, et mulle sekkutakse vahele, nii et härra president, kas mul võimaldatakse nüüd rääkida? jah, palun jätkake, ütleb härra president, palun lõpetage ühtlasi konstateerin, et üldiselt parlamendi liikmed, kes on itaallased, on esimesed need, kes nõuavad, et nende demokraatiat austataks ja et ei sekkutaks nende eh, siseasjadesse. tegemist on konstateeringuga, piisab selleks, kui järg-, jälgida Euroopa Parlamendi arutelusid. nüüd eh, me ei räägi isegi sellest, kas Cesare Battisti on süüdi või mitte. ma tean, et äh, see ajaperiood, millest me räägime, oli keeruline itaallaste jaoks, ma mõistan seda, ma tean, et äh, oli palju ohvreid äh, tol perioodil, kuid ma tean, et kõik süüdlased, kes viisid toi- või panid toime erinevaid kuritegusid, kõiki neid ei ole toodud kohtu ette. härra president katkestab proua Veržea ütleb, et kas te võimaldate mul nüüd siiski siin rääkida, sest et tegemist oleks juba mõne rahvusparlamendiga, mitte Euroopa Parlamendiga. härra president, kas mul on võimalus siin rääkida, ilma et keegi vahele segaks? härra president ütleb, et annan sulle, annan teile veel kümme sekundit selleks, et saaksite lõpetada, aga te olete juba oma kõneaja ületanud ma usun, et neljapäeva pärastlõunal ei ole meil vaja sekkuda Itaalia ja Brasiilia vahelistesse suhetesse, tegemist on õigusotsuste järgimisega. Brasiilia ülemkohtule tunneb, tuleb anda piisavalt aega, nad saaks oma otsuse teha. Brasiilia kohtuasutuste poole on pöördutud, kuid ülemkohus oma otsust veel vastu ei ole võtnud. härra president ütleb, et ma vabandan, pean teid katkestama mul oli vaid, et aeg on vaid üks minut, nüüd siin tõsteti ka äh, sinine kaart proua Angelili. proua Veržea ütleb, et ta ei lasta isegi lauseid lõpetada, nüüd härra president lubab kolmkümmend sekundit sinise kaardi küsimuseks. proua Angelili, kas teie, proua Veržea, olete valmis vastama? kas olete valmis vastama? härra president, ma austan oma kolleege ja olen valmis vastama küsimusele, aga ma tahan, et ka nad minusse vastava austusega suhtuksid. suur tänu, proua Anga-Liili, palun. Allora, se lei eh,, onorevole Vergiar, rispetta i colleghi. kui teie, proua Vergiar, austate kol-, kolleege, siis te ei tohiks lubada endale ka ütelda seda, et Itaalia kolleegidele kunagi inimõiguste küsimused huvi ei paku. ma olen siin olnud kuusteist aastat ja te võite järele kontrollida, mida mina siin parlamendis olen teinud. ja mina küll ei arva, et ma vääriksin mingisuguseid õpetusi teie käest inimõiguste asjus. proua Angelilli, see ei olnud küsimus sinise kaardi tõstmine tähendab seda, et te peate esitama küsimuse, aga tegi, tegite, tegite avalduse. oma kolleegide nimel tahtsime me küsida seda, et ega proua Verža ei ole, ei tunne enda üle häbi, on see vastus jah või ei? Äh, kas te teate, mis tööd nad teevad? Need olid lihtsad inimesed üks oli lihunik, üks oli turvamees, üks oli poepidaja, üks oli ähm, jah, turvamees ja eile olid nende inimeste lapsed siin vanuses kolmteist kuni viisteist, ütlesid nad, nad ütlesid, et igal jumala päeval on neil meeles nende vanemad. ja kas seda saab kuidagi küsimuse alla seada? Oui, monsieur le président, je jah, härra president, ma arvan, et äh, tegemist on äh, isikliku rünnakuga, mitte küsimusega. ei, ma ei ole. ma ei tunne häbi. ma ütlesin ja ma mõistan, et tegemist oli keeruka perioodiga Itaalia ajaloos kui palju on ohvreid Itaalias sellest ajaperioodist, ma olen ise sellele erilist tähelepanu pööranud, ei, mul ei ole häbi, ma panen lihtsalt küsimärgi alla selle, kuidas Itaalia parlamendi liikmed kasutavad äh, neljapäeva pärastlõuna kiireloomulisi inimõiguste alaseid küsimusi, selleks, et arutada siin Itaalia ja Brasiilia vahelist küsimust. ja ma arvan, et härra volinik vastab kindlasti, äh, liikudes samas suunas, Euroopa Liit ei saa sekkuda Brasiilia ja Itaalia vahelistesse suhetesse. see ei ole Euroopa Liidu rolliks. härra president katkestab, öeldes, et kõneaeg on lõppenud. okei okay.. I don't accept few more uh, blue cards we have mul on veel, äh, ma ei võt-, ma ei aktsepteeri rohkem seniseid kaarte, me äh, arutasime asja läbi ja nüüd läheme järgmise kõneleja juurde. kas päevakorraline, kodukorraga seotud küsimus ja.? jah. jah, president. ma tahaksin viidata kodukorrale, mis käsitleb päevakorra kokkupanekut. meenutaksin teile, et see päevakorrapunkt pandi päevakorda äh, presidentide konverentsi poolt ja see kinnitati täiskogu poolt esmaspäeval, see ei ole lihtsalt päevakorras sellepärast, et Itaalia parlamendi liikmed soovisid seda. ei, see on ametlik akt, mida presidendid öö, äh, kinnitasid ja siis kinnitas kogu parlamendi täiskogu. nii see ongi. ning meie viimane kõneleja on härra Rossi. Prego suur tänu, härra president. on välistamatu see, et Euroopa Liit oleks aluslepingute valvur ning samuti kui me räägime erinevate riikide vahelistest lepingutest väljaandmise osas, siis samuti on Euroopa Liit nende valvur. Cesare Battisti mõisteti süüdi kuues erinevas kohtuasjas äh, kaks eluaegset vanglakaristust nelja mõrva ning relvastatud rühmituses osalemise eest. ja on täiesti uskumatu, et Brasiilia president keeldus selle kurjategija väljaandmisest Itaalia kohtuasutusele. lisaks sellele Brasiilia parlamendi vasakpoolsete parlamendiliikmete rühm läksid kohtumisele härra Batistiga ja lasid ennast pildistada, pidades pidu nii et äh, siin tuleb ikkagi tagada seaduste järgimine, ohvritel on õigus, et süüdlased toodaks kohtu ette. ohvrid ja nende pered siin Strasbourgis hoolimata nende fraktsioonist väljendusid täpselt samamoodi. nüüd annan sõna härra volinikule, et saame kuulata ära ka voliniku vaated selles küsimuses. suur tänu, härra president, austatud parlamendiliikmed komisjon on täiesti teadlik äh, Brasiilia president, eelmise presidendi hiljutisest otsusest Itaalia kodaniku äh, Cesare äh, Battisti mitteväljaandmise kohta, kes on tagaselja otsusega ähm, mõistetud Itaalia kohtute poolt kahekordselt elukord, eluaegsesse mm, vangistusse. ma jagan teie tundeid kannat-, kannatanute ja nende perekonnaliikmete suhtes, aga komisjon leiab, et äh, tal ei ole pädevust selle teemaga suhelda, Euroopa Liidul ei ole väljaandmislepingut Brasiiliaga ja isegi, kui meil selline leping oleks, ei oleks meil õigust sekkuda üksikutesse väljaandmisjuhtudesse. liikmesriikide vahelised väljaandmisotsused või liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelised väljaandmisotsused on täielikult kohtuvõimu pädevuses. meie koostöö Brasiiliaga äh, kriminaalkoostöö raames öö, äh, on seotud kaheksakümne üheksanda aasta äh, väljaandmislepinguga Äh, Brasiilia on kasutanud oma diskretsiooniõigust selle otsuse tegemisel. lisaksin siin veel kõige selgemal võimalikul viisil. väljaandmise puhul ei ole mul mingisugust kahtlust, et Itaalia kohtusüsteem vastab täielikult Euroopa Liidu kõrgetele standarditele, aitäh! suur tänu, volinik! nüüd on Cesare Battisti väljaandmist puudutav arutelu lõppenud, mul on kuus resolutsiooni ettepanekut, hääletame pärast